tekitanud äh, korrektuurid äh, teatud tekstidele, mis on ka kättesaadavad ähm, ja need korrektuurid äh, on kättesaadavad Seanss on Directis internetis ja pealkirjad avaldatakse käesoleva istungi protokollis. kolmapäeval ma allkirjastan koos nõukogu presidendiga kaks õigusakti, mis on võetud vastu meie sead-, korrapärase seadusloome protsessi raames